suur aitäh, härra esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. meid ootavad ees viis rasket aastat ja ma olen kindel, et need osutuvad Euroopa Liidu jaoks olulise tähtsusega. nüüd me teame, et majanduskriis on mõjutanud riike väga negatiivselt, noorte hulgas on töötus kasvanud täiesti vastuvõetamatule tasemele ja meie väljakutseks ongi tegutseda rohkem vastavalt Euroopa Liidu kodanike vajadustele. järgmise viie aasta jooksul peame me taastama usalduse Euroopa Liitu, selleks me peame rakendama jälle tegevuskava töökohtade loomiseks ning majanduskasvu õigluse ja demokraatlike muutuste tagamiseks. seda kava hakkab ellu rakendama väga tugev meeskond ja nad teevad seda koostöös koostöös osaleb loomulikult Euroopa Parlament ja Euroopa Parlament on siin Euroopa Komisjoni peamiseks partneriks. mina teen kõik endast oleneva selleks, et soodustada koostööd komisjoni ning parlamendi vahel. endise peaministri ning parlamendi liikmena mõistan ma täielikult, kui oluline on parlamendi panus lahenduste leidmises ning loomulikult ka meie ühiste kavade ellurakendamises Euroopa Liidu kodanike heaks. lugupeetud parlamendiliikmed, minu jaoks on suur au viibida täna siin teie ees komisjoni asepresidendi kandidaadina Energialiidu küsimustes. minu kodumaa Sloveenia liitus Euroopa Liiduga kümme aastat tagasi. minu jaoks täitus sellega unistus. mina ja minu põlvkond teame, et me kuulume just nimelt Euroopa Liitu. Euroopa Liit on lahenduseks, mitte probleemiks. ja kui me loome tõelise Euro-, energialiidu, liites kõik liikmesriigid energia- ja kliimapoliitika valdkondades, siis kujuneb sellest kindlasti oluline samm kriisi lahenduses. seda ütles ka president Juncker ning nii näen asja ka mina. tuleb tagada energia julgeolek ning Euroopa Liidu tööstussektori konkurentsivõime maailmaturul ning ühtlasi soodustada keskkonnasõbralikku majanduskasvu, seades konkreetsed kliimaeesmärgid. Need kõik kujutavad meie jaoks suurimaid väljakutseid. alles hiljuti osalesin ma veel ülemkogu töös ja seega ma olen täiesti teadlik, kui keerulised on energiaküsimused ma osalesin aktiivselt strateegilistes aruteludest Euroopa Liidu tasandil ja ühtlasi olin valmis igati panustama ka meetmete ellurakendamisse siseriiklikult. ma olen uhke selle üle, et ma olin Sloveenia peaminister siis, kui Sloveenia lõpuks ja täielikult rakendas ellu kõik energiapaketi meetmed daamid ja härrad, ma asusin peaministri ametikohale ühel keerulisemal perioodil meie noore riigi ajaloos. meil oli vaja rakendada ellu hästi läbimõeldud ning järjepidevat poliitikat, mis tugineb Euroopa Liidu põhimõtetele, just tänu sellele suutsime me Sloveenia majanduskriisist päästa. nii et uskuge mind, ma olen harjunud töötama stressirohkes, rohketes tingimustes, kuid ma tean ühtlasi, et teinekord on vaja ka naiselikumat, pehmet lähenemist, et olukord maha rahustada. nüüd tahaksin paari sõnaga rääkida minu volinikukandidaadiks nimetamisest. Te teate, et volinikukandidaatide nimede edastamise tähtaeg oli juuli lõpus, kuna koalitsioonierakonnad ei suutnud omavahel kokku leppida ning ei suutnud valida välja ühte nime, siis oli meil kaks varianti. meil oli võimalus üleüldse mitte saata kandidaadi nime Brüsselisse ning oodata ära, kui seda teeb uus valitsus septembri lõpus. kujutate isegi ette, mida see oleks tähendanud uue komisjoni ametisse nimetamisele või siis me saadame nimekirja nimekirja nimekirjas oli kolm nime, sealhulgas ka minu enda nimi ning lõpliku otsuse tegi president Juncker. nii et need on faktid ja rohkem ei ole selle kohta midagi öelda. nüüd tahaksin pöörduda tagasi meie ühise väljakutse juurde, Energialiidu loomine. minu kodumaa ei ole ainus riik, kus geograafilisest asukohast olenev, tulenevalt ähm, oleme me väga vastuvõtlikud erinevatel riskide energia valdkonnas ja ma usun, et vaid üheskoos suudame me energiavaldkonna väljakutsetega hakkama saada. meil on rohkem kui kunagi varem rääkida ühel häälel, teha seda jõuliselt rahvusvahelisel areenil ning ühtlasi meil on vaja hästi toimivat energiasiseturgu arvandmed näitavad seda, kui väga on Euroopa Liidul tarvis energialiitu. Euroopa Liit impordib viiskümmend kolm protsenti oma energiast ja me impordime iga päev ühe miljardi euro väärtuses energiaid, energiat. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oli kogusumma nelisada miljardit ning see kujutas viiendiku kogu meie impordist sõltuvus impordist kujutab riski juba iseenesest, aga kui lisaks sellele me sõltume vaid ühest ainsast partnerist, võivad asjad kergesti käest ära minna. kuus Euroopa Liidu liikmesriiki impordivad kogu oma energia ühest ainsast riigist, kogu oma gaasi ja lisaks on veel teisi riike, kes impordivad sealt rohkem kui kuuskümmend protsenti oma energiast. Need numbrid näitavad, et meie visioon on õige, nimelt peavad Euroopa Liidu riigid koonduma ümber vastupidava energialiidu. vastupidav energialiit, see on minu visioon ning ühtlasi peame me seal, seal arvestama ka kliimapoliitikaga ning see tugineb kolmel põhimõttel. kõigepealt siseturu tugevdamine ning energia tarnekindluse suurendamine läbi energiaallikate mitmekesistamise, ühtlasi energiaühenduste loomine ning meie kohalolu ühiselt rahvusvahelistel energiaturgudel. teine põhimõte, edendada taastuvenergiate kasutamist, suurendades Euroopa Liidu rolli tehnoloogia arengus, arendus- ja teadustegevuses, ühtlasi läbi investeerimise stimuleerimise ning ühtlasi ka teadlikkuse tõstmise madala süsiniku heitega ühiskonna osas ning ühtlasi tagades ka konkurentsivõimelised energiahinnad. kolmandaks on vaja soodustada säästvat arengut ja rohelist majanduskasvu ja seda pidades kinni Euroopa Liidu kliimapõhimõtetest, saavutades meie kaks tuhat, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid, vähendades energia tarbimist ning ühtlasi suurendades energiatõhusust. ma olen täiesti teadlik et hetkel tundub, et meie suhted Venemaaga on just siin kõige suurema tähtsusega energiapoliitikas, jah, loomulikult lühikeses plaanis on gaasitarnekindlus teema, millele me peame tähelepanu pöörama, kuid me ei tohiks sellega piirduda. me ei tohi unustada, et meil on ka teisi tarnekindlust puudutavaid küsimusi pikemas plaanis ning need on tegelikult veelgi ohtlikumad Euroopa Liidule ning Euroopa Liidu kodanikele. meil tuleb saavutada oma kliimavaldkonna eesmärgid, kuid samas suurendades Euroopa tööstussektor, tööstussektori konkurentsivõimet, see peab olema meie tegevuses prioriteediks mina usun, et kui Energialiidust saab midagi sellist, millest pole enam võimalik taganeda ning me rakendame ellu täielikult koma kakskümmend kakskümmend kakskümmend paketti, ja kombineerime seda kõikehõlmava investeerimispaketiga, nagu juba ütles härra Juncker, siis suudame me lahendada nii majanduslikud kui ka kliimamuutusest tulenevad väljakutsed. kui me suurendame investeeringuid energia infrastruktuuri ning ühtlasi keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse ja mis veelgi olulisem, just nimelt energiatõhususse, siis suudame me nii-öelda energiadilemma lahendada kahe tuhande kolmekümnenda aasta energiaraamistik pakub meile ka järgmised sammud selle saavutamiseks. daamid ja härrad, loomulikult on meil selle kõige saavutamiseks vaja nii aega kui ka tublisti tööd teha ning see nõuab ühtlasi ka koostööd institutsioonide vahel ma tahaksin teile kinnitada, et mina olen täielikult valmis Euroopa Parlamendiga koostööd tegema ja seda nii ENVI kui ka ITRE komisjoniga. analüüsigem väljakutseid üheskoos, otsustagem ühiste tegevuste osas ning ühtlasi ka ambitsioonikate Energialiidu ja kliimaagenda eesmärkide osas. meil on vaja muutusi selleks, et soodustada majanduskasvu ning luua töökohti, samas aga vähendades energiatarbimist ning suurendades energiatarnekindlust. meil on vaja taskukohast, kuid järjest keskkonnasõbralikumat energiat ja just nimelt keskkonnasõbralik majanduskasv on see, mida Euroopa Liidul on tulevikus vaja. Euroopa Liit on minevikus juba näidanud seda, et majanduslikud eesmärgid on võimalik saavutada, vähendades energia tarbimist, aga me peame minema veelgi kaugemale ja kodanikud seda ka teavad kui me nüüd mõtleme selle peale, et pool meie energiatarbimisest tegelikult läheb kas küttele või ka jahutusseadmetele, siis näeme, et meil on arenguruumi küll ja veel. ja tegelikult saame me siin tabada isegi rohkem kui kaks kärbest ühe hoobiga. meil on võimalik ähm, tagada e-, ehitiste energiatõhusus, äh, samal ajal luues töökohti ning vähendades süsinikuheiteid, just nimelt sellist jätkusuutlikku majanduskasvu Euroopa Liidul ongi tarvis. ma teen kõik endast oleneva selleks, et oluline osa kolmesaja miljardilisest investeerimispaketist, mille kuulutas välja president Juncker, läheks just nimelt energiatõhususe projektidesse, mis soodustavad keskkonnasõbralikku majanduskasvu ning loovad Euroopa Liidus ka töökohti. just nimelt see on Euroopa Liidu jaoks õige tee. Nende eesmärkide saavutamine tähendab loomulikult seda, et meil on vaja tõhusat koostööd ning me peame keskenduma kõige parematele projektidele ja see käib ka komisjoni kohta. mis puudutab ähm, tegevuskava töökohtade loomiseks ning majanduskasvu õigluse demokraatlike muutuste tagamiseks, siis minu jaoks on see üks prioriteete. ma olen valmis juhtima ka oma kaasvolinike tööd selleks, et jõuda tõelise energialiiduni minu ülesandeks on kaasata strateegiliselt hästi üles ehitatud kavasse erinevatest konkreetsetest valdkondadest tulenevad ideed. ja ma pakun oma tuge täielikult ka asepresident Katainile selleks, et saavutada meie peamine eesmärk, milleks on ju töökohad äh, majanduskasvu, kasv ning investeering, nagu ta ütles, ja olen valmis koostööd tegema ka Federica Mogheriniga selleks, et meie projektid töötaksid hästi ka rahvusvaheliselt. Teil on võimalik veel lõpetada ühe lausega. suur aitäh teile tähelepanu!